ettepanekuid selle kohta, et Erasmuse ja NATO programmid saaksid ka jõustuda. suur aitäh, härra Peio ning läheme nüüd edasi teise teadaandega ja see puudutab parandust siseturukomisjon on edastanud kahe parlamendi poolt heaks kiidetud teksti osas järgmised parandused ning see puudutab homologeerimise tingimusi ning sõidukite äh, osasid, varuosasid ning äh, see on seotud tarbijate õigustega vastavalt artikli kakssada kuusteist Need muudatused on heaks kiidetud, välja arvatud juhul, kui neljakümne kaheksa tunni jooksul pärast teadaannet saadikud või mõni fraktsioon nõuab hääletamist neis küsimustes. praegu on muudatustega võimalik tutvuda äh, veebileheküljel, nüüd aga läheme edasi hääletusega. jah, palun, härra. jah, kakskümmend sekundit ainult teie aega iga kuu oleme me kohustatud õnneks tulema Strasbourgi ja teeme seda suure heameelega, aga siiski tahaksin pöörduda eesistuja poole, vabandust, presidendi poole ning loodetavasti edastada selle ka komisjonile, sest mis puudutab nüüd reisimist, siis võib-olla oleks hea, kui asju natuke lihtsustataks meie Itaalia delegatsioonis ja ma usun, et äh, teisedki saadikud toetavad meid. meil ei ole otselendu pealinnast Roomast Strasbourgi. ja seega me peame äh, reisima terve pika päeva, eile kella kümnest kella kümneni õhtul. Äh, nii et kui oleks võimalik ja pöörduda Air France'i või Prantsuse vabariigi poole, et nad võtaksid natukene positiivsema suhtumise ning muudaksid meie reisimise ka meeldivamaks. suur aitäh, äh, härra Anti Nooro! jah, muidugi me edastame teie väga selge sõnumi farà tutto ciò che può fare segnalando questo disagio che provoca. ja me teeme kõik selleks, et selgitada Äh, neid ebameeldivusi logistilises plaanis, aga see muidugi ei puuduta mitte ainult Itaalia saadikuid, vaid ka teisi, aga nüüd läheme edasi hääletusega. proua Alfano. jah, härra president. me tahtsime sõna võtta. Bruxelles al Parlamento. Ritengo che kes tahaksin võtta sõna nende pseudoavalduste suhtes, mida tehti Brüsselis möödunud nädalal. Need ei olnud kooskõlas mingite reeglitega. mitte keegi meid ei teavitanud, et me peaksime hoonest lahkuma ja ma tahaksin tegelikult teada, kui palju me kulutame igal aastal äh, raha selleks, et tagada turvameetmed meile kõigile, kes me kõrges kojas töötame. Thank you. gli uffici preposti. aitäh, proua Alfano. vastavad üksused eh, teavitasid saadikuid sellest, et nad peaksid eh, ruumidest lahkuma, seda tegid paljud turvatöötajad, aga ma arvan, et nüüd me peaksime keskenduma siiski hääletamisele. Kopa, kes on poolt, vastu? kes on erapooletu, heaks kiidetud. proua Tikao, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. härra Källageri soovitus. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud see on heaks kiidetud, palju õnne raportöörile. edasi härra Roili soovitus, kes on poolt? vabandust, kui ma hääled, kui ma ei hääldanud seda õigesti, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, palju õnne härra Roilile. edasi proua Okuni soovitus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud suure enamusega heaks kiidetud, palju õnne raportöörile, edasi Mattiase raport, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud, palju õnne raportöörile. edasi härra Kavada raport, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, palju õnne raportöörile. edasi härra Toirari raport, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, palju õnne härra Toirarile. edasi Äh, proua Gardiini raport, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, palju õnne. edasi proua Okoni, kes on poolt, vabandust. esimene plokk, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid heaks kiidetud nüüd muudetud kujul läheb see hääletuse, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nimeline hääletus on nüüd alanud. hääletus on lõppenud. suure enamusega heaks kiidetud, palju õnne. järgmise raporti raportöör härra Leitfried soovis sõna, palun aitäh, härra president, kallid kolleegid. see ei võta kõik kaua aega, kuid vaatamata sellele on oluline viidata sellele, et meie kõrge koda on alati olnud demokraatide poolel, mitte diktaatorite poolel ja mitte nende poolt, kes rikuvad inimõigusi resolutsioonides, mis on kindlasti väga olulised, leiab see ka kajastamist. minu arvates on oluline, et see leiaks kajastamist ka raportis, mis käsitleb majanduslikke huve. sel korral me esimest korda seda tõepoolest ka sätestasime. me tõepoolest püüame vältida, et tulevikus tarkvara ei edastataks diktaatoritele, selleks et nad ei kontrolliks seeläbi Twitterit ja Facebooki. Need on Euroopa tooted, mis senini on tarnitud ka Põhja-Aafrikasse, tulevikus saab see olema teisiti me praegu, praegu kontrollime alles tagantjärele, kuid kui me räägime eh, sellest tulevikus, siis me peame tingimata sätestama, et me kehtestame reeglid ja kontrollime olukorda enne tarnet. suur aitäh täpsustuste eest ja nüüd läheb hääletusele muudatusettepanek number viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, läheb hääletusele muudetud kujul, terve ettepanek, kes on poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud ja nüüd on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. suure enamusega heaks kiidetud ka see raport, palju õnne raportöörile. edasi härra Fidanza raport. see läheb hääletusel, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid heaks kiidetud, palju õnne raportöörile, see on heaks kiidetud edasi härra Kochi raport, lõige neli, kes on poolt. see on, see läheb nimelisele hääletusele. palun, teil on sõna. raportöör soovis sõna, palun. aitäh, härra president, mul on ainult lühike märkus. viimasel hetkel eh, ilmus välja Rahvapartei võltsitud hääletusnimekiri, tahaksin rõhutada, et kehtib see, mis varasemalt välja jaotati. Va bene, d'accordo. hästi, see on selge, lõige neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on sellega lõppenud? heaks kiidetud lõige kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud seitseteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud äh, lõige nelikümmend kuus, number üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nelikümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud viiskümmend kaks poolt, viiskümmend. kontrollime üle, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud väga suure enamusega, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud viiskümmend neli poolt, vastu erapooletuid hea, heaks kiidetud. kontrollime üle number viiekümne nelja. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud hääletusele läheb terve ettepanek muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. palju õnne! edasi kolleeg Deva raport. vabandan. lõige kakskümmend kolm, kes on poolt, vas-, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt. kontrollime siis üle kolmanda osa osas, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. number kakskümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid kontrollime üle, lõike kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend üks poolt aga see on ju samasugune enamus, mis esimese puhul, aga kui tahate üle kontrollida, siis kontrollime. ei, siiski nelikümmend üks, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud nelikümmend kaks poolt, vastu. erapooletuid heaks kiidetud nelikümmend kolm poolt, vastu. erapooletuid heaks kiidetud nelikümmend viis, esimene osa poolt, vastu. erapooletuid heaks kiidetud teine osa poolt vastu, erapooletuid kontrollime üle, hääletus on alanud. teine osa lõikes nelikümmend viis. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunkt D, kes on poolt? vastu. kontrollime üle. põhjenduspunkti number D, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. terve ettepanek muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on heaks kiidetud, palju õnne härra Teevale ja nüüd edasi proua Zimmeri raport. lõige kolmkümmend kuus, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kontrollime üle teise osa kolmekümne kuue, number kolmekümne kuues hääletus on alanud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. lõige kolmkümmend üheksa. kahes osas esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud viiskümmend kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud viis, teine osa poolt, vastu, erapooletuid ei, kontrollime üle teise osa number viiekümne kolmes, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend kolm esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud number seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime üle number seitsmekümne, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on heaks kiidetud. seitsekümmend kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle La votazione è... hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. seitsekümmend neli, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. põhjenduspunkt D, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. terve ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, palju õnne proua Zimmerile! nüüd äh, Tšaskovski raport, kes on poolt, vabandust, lõige kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. terve ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. palju õnne härra Tšaskovskile ja nüüd äh, härra Kaspari raport. lõige üks, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletuid heaks kiidetud, lõige kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõige seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, teine osa, kontrollime üle, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, teine osa tagasi lükatud. lõige kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, kontrollime üle teise osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud lõige üksteist poolt, vastu, erapooletuid. hääletus on avatud, lõike neil üksteist osas, palun. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud lõige neliteist kahes osas. esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletuid heaks kiidetud. lõige neliteist te-. nüüd on esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi muudatusettepanek number kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõige kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud teine osa poolt. ma vabandan, liigume ikka edasi. liikugem ikka edasi. esimene osa, kes on poolt? vastu teine osa, nüüd on hääletus selles osas alanud. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. number kakskümmend neli, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend neli poolt, vastu erapoolet-, vabandust, hääletus on alanud lõike kolmkümmend neli osas. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. number kolmkümmend kuus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend üheksa, esimene osa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. number nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kontrollime üle. lõike nelikümmend kolm, hääletus on alanud. E hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. nelikümmend viis, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud teine osa poolt, vastu, era-. palun tõstke kätt, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. põhjenduspunkt K poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, põhjenduspunkt L, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd nimeline hääletus äh, terve ettepaneku kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, palju õnne raportöörile, suur aitäh ja head isu! Caro presidente Schulz, auguri, buon appetito! härra president Schulz, head isu teilegi!